ja mina alustan teate edastamisega. ja see teade on järgmine. vastavalt eh, meie kodukorra reeglile sada üheksakümmend kaheksa on president otsustanud määrata sanktsiooni härra De Graafile tema käitumise pärast eh, kahekümne kaheksandal oktoobril toimunud hääletuste ajal ning eh, see tähendab seda, et võetakse ära tema eh, päevaraha viie päeva jooksul. ning seda teade on edastatud ka eh, asjasse puutuvale saadikule. nüüd räägin ma edasi Rumeenia